tundub, et mitte, nii et seega on see heaks kiidetud. nüüd on komisjonil ja nõukogul võimalik teha oma avaldused SWIFTi teemal. ja kõigepealt annangi kohe sõna härra Lopez Garridole, kes esindab siin nõukogu, palun. suur aitäh lugupeetud volinik Malmström, lugupeetud parlamendiliikmed märtsikuus kiitis komisjon heaks soovituse, mis lubas läbirääkimistel alata Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide vahel. eesmärgiks oli jõuda kokkuleppele, mis võimaldab Ameerika Ühendriikide võimuorganitel kasutada finantsandmeid, mis on pärit Euroopast ka raportöörile anti see info kohe edasi ja ka parlamendiliikmetele ning siis läks soovitus edasi nõukogusse. nõukogu toetab täielikult komisjoni soovitust, sest et ka meie arvates on sellist kokkulepet vaja nõukogus on Koreperi tasemel väga tähelepanelikult uuritud komisjoni poolset ettepanekut ja plaanis on selle üle hääletada järgmisel nõukogu koosolekul. ja hääletame kindlasti selle poolt. loomulikult võtame arvesse ka Euroopa Parlamendi seisukohta ja ka kõiki neid arvamusi, mida meil on võimalik täna kuulata siinsamas Euroopa Parlamendi saalis. nõukogu on Euroopa Parlamendiga selles osas nõus, et äh, tuleviku SWIFT kokkulepe peab andma meile piisavad tagatised. nõukogu on ka täiesti teadlik äh, parlamendiliikmete erinevate soovide osas, mis puudutab näiteks põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit kaheksa, ja samuti seda, et tuleb austada Lissaboni lepingut ning Euroopa Inimõiguste konventsiooni. ja seega loomulikult tuleb järgida kõiki põhiõigusi, kui antakse edasi isikuandmeid sellel inimesel peab olema õigus neid andmeid parandada ja kui ta seda soovib, neid ka kustutada, kui need ei vasta tõele. nii et kõik andmekaitsealased äh, õigused peavad olema tagatud. Need õigused peavad olema samad nii Euroopa Liidu kodanikele kui ka Ameerika Ühendriikide kodanikele. me loodame, et jõuame ka kokkuleppele selles osas, kui pikaks ajaks leppele alla kirjutatakse, ilmselt kujuneb selleks perioodiks viis aastat, mis puudutab nüüd andmevahetust kolmandate riikidega, siis meie mõistame olukorda nii, et kui Ameerika Ühendriikidel on põhjust arvata, et teatud andmed võivad aidata ka kolmandaid riike võidelda terroristide vastu, siis tuleb nende andmete kasutamist lubada ja Euroopa Liidu õigusaktid seda ka lubavad. Euroopa Liidu õigusaktides on kirjas, et sarnastes äh, olukordades, kui Euroopa Liidu äh, liikmesriikidel on teiste liikmesriikide andmeid, siis neid on õigus anda edasi kolmandatele riikidele, kui neid kasutatakse terrorismivastases võitluses. kui me nüüd räägime andmetest, siis äh, räägime üldisemat laadi andmetest ja mitte millestki väga konkreetsest ja selle juurde peame jääma ka tõhususest tulenevalt ning samuti äh, infotehnoloogilistel põhjustel. nüüd on võimalik äh, andmetest valida välja ka need kõige kohasemad ja loomulikult andmeid kasutatakse alati väga konkreetsel eesmärgil, nimelt äh, terrorismivastase võitluse eesmärgil ja see kõik põhjendabki seda, miks on üldse seda tüüpi kokkuleppeid vaja. komisjon on teinud meile detailse ettepaneku, see on väga hea ettepanek, mis tagab inimeste põhiõigused, võtab arvesse ka kokkulepete tõhususe aspekti, mis põhineb vastastikusel ning samuti proportsionaalsusel, kui me räägime andmete kogumisest, ja ka järelevalvest, millele viisa, viitab ka komisjoni soovitus. see järelevalveõigus on ka Euroopa Parlamendil tegelikult. ja loomulikult tuleb siin veel üle korrata, et kokkulepped peavad toimima alati tõhusalt. Euroopa Parlamendil on õigus me oleme nõus sellega, et anda parlamendile edasi vajalik info ja komisjon vastutava poolena läbirääkimistes seda kindlasti ka teeb. nõukogu mõistab ka seda, et Euroopa Parlamendil peab olema ker-, lihtsam ligipääs teatud kokkulepete osadele, kui selles osas on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut ja tuletan meelde, et üheksandal veebruaril kaks tuhat kümme Euroopa Parlament ka võttis endale kohustuse töötada välja selleteemalise institutsioonil, institutsioonide vahelise kokkuleppe. suur aitäh, härra president! <clears throat> suur aitäh teile, härra Lopez Garrido! ja nüüd annan sõna äh, volinik Malmströmile, palun. lugupeetud president, austatud liikmed pangaandmete kogumine on terrorismivastases äh, võitluses oluline, me teame, et need andmed on aidanud äh, näiteks äh, terrorismivastuses võitluses Euroopas, näiteks kahe tuhande kuuenda aasta vedelikupommid Heathrow lennujaamas, see on oluline ka Euroopale, mitte ainult US, USA-le. me arutasime seda teemat USA siseminister Napolitanona aga äh, nad äh, mõistavad äh, meie probleeme ajutise leppega, aga neil on ka mure selles osas, et nad ei saa enam vajalikke vihjeid terroristide tegevuse kohta, nii et me peame tagama, et see julgeolekutühik täidetakse, aga samal me peame tagama ka, ka andmete piisava kaitse. sellepärast eelmisel korral, kui me seda teemat arutasime, andis komisjon kiiresti äh, välja või alustas kiiresti tööd uue mand-, mandaadi osas läbirääkimisteks USA-ga, ma arvan, et see mandaat on realistlik, see ühest küljest äh, tegeleb äh, mm, andmete kaitsega äh, selles valdkonnas, millele viitasid parlamendi varasemad resolutsioonid ja teisest küljest teeb ka andmetest sobiva valiku ja tänan Äh, raportööre, kaasraportööre ja eesistujat äh, koostöö eest. me oleme püüdnud äh, arvestada parlamendi resolutsioonides väljendatud kahtlusi, andmeid käideldakse ainult terrorismiga seoses, tuleb küsida kohtu nõusolekut, kolmandad osapooled ei saa töötlemata andmeid, andmed peavad olema vastastikku vahetatavad, sebaandmed jäävad välja ja samuti äh, mittediskrimineerimine tagatakse äh, kaebuste esitamise osas. ma luban, et komisjon äh, informeerib parlamenti pidevalt läbirääkimiste käigus ja me püüame lepingu allkirjastada enne juuni lõppu, selleks et parlament saaks hääletada juulis. mis puudutab töötlemata andmete edastamist, ähm, ma saan aru, et ühest küljest see on teie jaoks mure, teisest küljest ilma nende edastamiseta ei ole võimalik analüüsi teha. aga õiguslikud meetmed võetakse selleks, et andmetele ei äh, pääsetaks ligi ainult öö, äh, päästetakse ligi ainult juhul, kui on olemas konkreetse isiku suhtes konkreetne kahtlus töötlemata andmete edastamine on loomulikult tundlik teema ja me otsime võimalusi läbirääkimiste käigus vähendada nende edastatavate andmete hulka, aga me oleme ka realistlikud, tõenäoliselt äh, äh me suurel määral seda äh, vähendada ei saa. vastastikusus on oluline. Äh, lepingus nähakse ette kohustus jagada vihjeid ka Euroopa osapoolega, informeerida Euroopas tuntud terroristidest ja nii edasi. Äh, ameeriklased peaksid meile tulema äh, appi ka sellisel juhul, kui me püüame luua Euroopa tasandil sellist FTP sarnast süsteemi. Äh, mandaat kutsub üles sisse seadma viieaastast äh, lepinguperioodi. Äh, te teate, et ka tehinguandmete puhul kehtib viieaastane äh, kehtivusaeg näiteks rahapesu küsimustes, aga me oleme valmis kuulama ka parlamendi arvamusi ja nädala lõpus tõstatama selle teema nõukogus. kokkuvõtteks ma arvan, et mandaadi eelnõu on võrreldes varasema par-, varasemaga parem, võetakse arvesse parlamendi resolutsioonide sisu, äh, raportööri üleskutset nii-öelda äh, kahesuunalisele lähenemisele, mis võiks kaasa tuua ka vastava süsteemi loomise Euroopas, kuigi see ei ole äh, läbirääkimiste osaks ja see võtab arvesse ka Euroopa ja USA võrdset partnerlust, mis on selles vallas meie lõppeesmärgiks, suur aitäh! suur tänu, härra Pusutil neli minutit. aitäh, härra president, esimese asjana peaks parlamendi poolt ütlema, et see parlament soovib leppe sõlmimist, loomulikult parlament ei soovi seda lepet iga hinna eest ja loomulikult eh, kurat peitub pisiasjadest. Eh, see on see, mida me täna siin peaksime arutama pärast veebruarikuist hääletust eh, on võetud kaks äh, tähtsat asja teadmiseks. esiteks see, et parlamendil on uued pädevused, selged pädevused, sõnaõigus ja parlament tahab äh, seda pädevust kasutada. Äh, ta plaanib seda teha konstruktiivselt ja vastutustundega, aga ta kavatseb neid võimeid kasutada. ja teine õppetund on see, et see esialgne lepe ei olnud piisavalt hea ja seda tuleb parandada. ma tervitan väga komisjoni valmisolekut äh, mandaat välja pakkuda nii kiiresti, äh, kui seda tehti pärast veebruarikuist hääletust ja ma ka sooviksin, et see mandaat võetaks ministrite nõukogus vastu nii kiiresti kui võimalik. nagu ma ütlesin, parlament tahab lepet sõlmida ja me oleme üksikasjalikult kord äh, kirjeldanud oma soove resolutsioonis, mis on saanud selles kojas laialdase toetuse vähemasti äh, juhtivate fraktsioonide hulgas. töötlemata andmed, äh, proua volinik, on meie jaoks probleem ja te teate väga hästi, et me tahame nende puhul, et asi mõeldaks ümber ja mitte ainult USA-s, vaid ka meie enda juures mida me täpselt siin Euroopas tahame saavutada, kas me tahame äh, saada Euroopa DFDP programmi, kuidas me seda saavutaksime, aga töötlemata andmed kahtlemata on probleem ja see ei ole probleem, mille võiks lihtsalt niisama kõrvale lükata, me peame sellega tegelema. järgmisel nädalal arutame neid üksikasju siis, kui me kohtume USA kongressi esindajatega äh, selle parlamendi missioon läheb USA-sse, ma arvan, et äh, mul on kolm minutit, nii et veel pool minutit. järgmisel nädalal niisiis läheb meie delegatsioon USA-sse ja me hakkame arutama seda teemat äh, oma kolleegidega kongressis, samuti USA ametivõimudega ja me kavatseme seda teha konstruktiivses vormis äh, me tahame näidata USA võimudele, et meil on tõsi taga, et me soovime lepet sõlmida, aga meil on omad mured ja me tahame, et äh, nende muredega tegeldakse, aitäh. aitäh, härra Pusutil. ja ma vabandan selle katkestamise eest, see oli minupoolne viga, ma lugesin valesti kaks minutit. proua Birgit Sipel, kolm minutit aitäh. ma kardan, ma pean ühes asjas eelkõnelejale vastu vaidlema. minu arvates ei ole meie huvides saada lepingut nii kiiresti kui võimalik, aga meie huvides on saada nii hea leping kui võimalik. kvaliteet peab olema tähtsam kui aeg. kõigepealt Euroopa Parlament on juba ühe leppe tagasi lükanud ja lisaks sisulistele põhjustele äh, oli ka sellel formaalne põhjus, ehk siis see, et parlamenti ei kaasatud lepingu menetlemisse. me otsustasime, et me ei võta vastavat resolutsiooni vastu, aga me kutsuks nõukogu üles äh, ootama senikaua, kuni meil on olnud piisavalt aega oma seisukohtade väljendamiseks kahjuks ei võeta isegi siin kojas mõnikord äh, seda teemat piisavalt tõsiselt, öeldakse, et nõukogu võib ju nagunii oma otsuse teha. Ähm, meie ei saa niimoodi töötada, mina arvan, et nõukogu peaks äh, otsuse edasi lükkama senikaua, kuni meil on võimalus olnud kuuendal mail oma arvamus öelda ja ma arvan, et ameeriklased saavad sellest aru. tundub, et komisjon Äh, püüab meile teatud määral vastu tulla. tahaksin selgelt välja öelda, see läbirääkimismandaat peab lubama sisuliste muudatuste tegemist juhul, kui äh, parlamendi enamus nii nõuab. minu jaoks see praegune versioon ei ole piisavalt ambitsioonikas. Äh, massandmete edastamine, see küsimus on ikka veel lahendamata meil on vaja praktilist igakuist äh, infovahetust viie kuni kümne inimese kohta kuus. miljonite eurooplaste andmete edastamine ei ole lihtsalt proportsioonis sellega. nii et ma ei näe, kuidas see aitab aitab äh, terrorismivastasele võitlusele kaasa. nii et ma arvan, et äh, nende andmete käitlemisel, salvestamisel USA-s on samuti probleeme, millele ei ole vastuseid leitud. meil on vaja Euroopas ühte ametit või ametkonda, mis mitte lihtsalt ei vasta USA Äh, infoteavetele, vaid tõesti ka kontrollib, kuidas seda teavet kasutatakse ja mitte liikmesriikidele edastatava info kohta peab äh, olema selge kehtiv regulatsioon, meil on vaja selget mandaati, äh, mille tulemusel meil oleks võimalik ka saavutada lepe, mis vastab meie nõudmistele terrorismi vastase võitluse osas ja nüüd praktiline küsimus nõukogule ja komisjonile, kuidas te kavatsete tagada selle, et edastatakse ainult neid andmeid, ähm, mis on tõesti vajalikud, kuidas seda USA-s on võimalik äh, tagada. kolm minutit, proua Enis Plaskar ka mina tervitan väga tänast debatti, kus parlament on oma ootused paika pannud, äh, mis on seotud äh, läbirääkimiste direktiiviga. parlament ei taandu oma resolutsioonis see nädal ja me ei saa seda hääletada see nädal, Äh, see on muidugi kahju, aga me ei saa lasta sellel takistada äh, nõukogul edasi minna. Äh, parlamendi seisukohad on teada ja ei ole saladus, et nõukogu ja komisjon on juba täielikult teadlikud ka resolutsiooni sisust. ja ma täielikult austan seda uut koostöövaimu, mille, mida on üles näidanud mõlemad, nii nõukogu kui komisjon, selle kojaga suheldes. pärast läbirääkimisdirektiivi oleks see ettenähtav äh, Euroopa Liidu USA kokkulepe selline, mis ne-, kohtleks võrdselt äh, kõiki vastu, hoolimata rahvusest äh, ja nii edasi. minu küsimus on, mida see tähendab, mida on need, mis on need konkreetsed äh, õigused selles juhtumis, mis puudutab juurdepääsu parandamist, kasutamist, hüvitamist ja heastamist? palun valgustage mind siin ja tahaksin rõhutada, nagu minu kolleegid seda juba tegid, et proportsionaalsuspõhimõte ja vajadus on võtmeküsimusteks. kordan veel ühe korra, äh, finantsandmepakkujad ei saa mingil põhjusel äh, otsida nende äh, sõnumite sisu, mis töötlemata kujul edasi läheb, seda ei saa niimoodi parandada lihtsalt järelevalvega, sest et andmekaitseseaduse põhi, põhimõtteid on juba rikutud ja ma kahtlen, kas need probleemid saavad lahendatud hetke läbirääkimisdirektiivide alusel. vastastikuse õigusabi kokkulepe ei ole piisav põhjus nõuda andmeid DFDP jaoks, sest vastastikuse õigusabi kokkulepe ei võimalda uurida pangaülekandeid kolmandate riikide vahel ja vajab konkreetse panga eelnevat nõusolekut, samas TFTP puudutab äh, rahade ülekandede, kannete otsimist. seetõttu on äärmiselt oluline, et läbirääkimised keskenduksid lahenduse leidmisele, et need kaks asja oleksid omavahel kooskõlas, me ei saa nõuda TFTP ümbervaatamist, äh, see ei ole meie kätes, seetõttu ainult julgustan nõukogu ja komisjoni, nagu härra Pusutil seda tegi, äh, koheselt tegeleda fundamentaalsete poliitikaotsustega ma eeldan mõlema, nii nõukogu komisjoni äh, kohu-, et nad võtaks endale kohustust teha kõik endast oleneva, et viia sisse kestev Euroopa lahendus andmete äh, eraldamiseks Euroopa pinnal. Äh, ja töötlemata andmete edasiandmine võõrjõule, isegi meie parimatele sõpradele, on ja alati jääb definitsiooni järgi juba ebaproportsionaalseks ja kaldub kõrvale Euroopa seadusandlustest ja praktikast. õigusriik on äärmiselt oluline ja selles kontekstis peab parlament äärmiselt äh, oluliselt, äärmiselt täpselt silmas pidama sellist kokkulepet, nagu me täna siin arutame minu arust on hea, kui on tugev väljapoole vaatav Euroopa Liit, kes äh, õlg õla kõrval on võrdne partner Ameerika Ühendriikidele ja selles raamistikus saan ainult veel ühe korra rõhutada, et just Euroopa Liit peab paika panema põhimõtted selle koha pealt, kuidas Euroopa teeb koostööd Ameerika Ühendriikidega terrorismivastases võitluses, kaasa arvatud äh, selline andmete kogumine. Euroopa õiguslikud nõuded selleks, et oleks aus, proportsionaalne õiguslik äh, andmete töötlemine on äärmiselt oluline ja seda peab alati üleval hoidma. nüüd sõltub nõukogust ja komisjonist, kas see jõuab tegelikeks tegudeks nii kiiresti kui võimalik ja me suudame läbi rääkida sellise kokkuleppe, mis vastab nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriigi ootustele, aitäh. aitäh. nüüd härra Jan Albrecht, kaks ja pool minutit. suur aitäh, härra president, tänan ka eesistujat ja volinik Malmstroni nende seisukohavõttude eest eesistuja puudutas varem DFDP äh, kokkulepet, me räägime siin SWIFT andmete eraldamist ja põhimõtetest, me räägime põhiseaduslikest põhimõtetest, äh, eraelu äh, kaitsmine Euroopa Liidu harta artikkel kaheksaga ja ka inimõiguste, Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artikkel kaheksa. me räägime siin tegelikust õiguskaitsest, Euroopa Inimõiguste harta artikkel kolmteist, me räägime siin proportsionaalsusest, tegelikust proportsionaalsusest, konstitutsioonilise õiguse seisukohast ja seda ma tahaksin rõhutada, konstitutsioonilise õiguse seisukohast tuleb leida proportsionaalsus, on vaja ka tõendusmaterjali, selleks, et on vajadus ja seda peab ka tõestama, kas on nende meetmete jaoks ka tegelikku vajadust ja kas meetmed, mida tarvitusele võetakse, on proportsionaalsed. üks asi, mida tahan selgelt väljendada teised eksperdid ja uurimisorganid on öelnud korduvalt, et kui me räägime töötlemata andmete edastamist, isikuandmete edastamist ilma mingisuguste varasemate kahtlustega, kas see on üldse kohane? kas ei oleks parem äh, valida teisi, vähem sekkuvaid meetmeid, sest et äh, nad sobiksid ka samade eesmärkide saavutamist. minu jaoks vajab see kõik tõestamist ja äh, konkreetsed otsused peavad olema tehtud konkreetsete juhtumite puhul, kus on kahtlus olemas. hea küll, aga miks peaks olema mingisugust ligipääsu Euroopa Liidu kodanike pangaandmetele? nii et peab kindlustama, et ei oleks mingit äh, töötlemata andmed, andmete edasiandmist, sest et muidu läheks see kokkulepe vastuollu olemasolevate Euroopa lepingutega, rahvusvaheliste lepingutega ja seda on juba mitmed ülemkohtud Euroopas juba öelnud. Äh, märtsis Äh, otsustas Euroopa Föderatsiooni, Föderaalne Konstitutsioonikohus äh, äh, just niimoodi, nii et parlamendil on olemas oma seisukohta, ei hakka kõrvale kalduma oma seisukohast ja peame kindlustama, et ükskõik, mis nende läbirääkimiste käigus toimub, on vastavuses Euroopa Liidu seadustega. et on vastavuses nendega ja sellega, mis, selle mandaadiga, mis Euroopa kohtuotsustega on antud parlamendi seisukohta tuleb esindada läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega, tuleb äh, väidelda proportsionaalsuse poolt ja see oleks äärmiselt oluline, sest muidu parlament ei saa sellega nõustuda. aitäh! järgmiseks kaheks minutiks, kaheksa pooleks minutiks härra Tänak. Äh, konservatiivide fraktsioon toetas nõukogu esialgset äh, kokkulepet SWIFTi osas Ameerika Ühendriikidega ja terrorismi rahastamise jälgimisprogrammi, äh, mis puudutab finantssõnumite edasiandmist. loomulikult siin peavad olema teatud asjad tagatud. me olime vastu sellele Ameerika vastasusele, nii varjatud kui avalikule, mis on siin kojas levinud Ameerika tegeleb üle kogu üle maailma meie kõigi vabaduse tagamisega. Euroopa Liit peab tegema rohkem, mitte vähem, et toetada Ameerika juhi rolli võitluses terrorismiga. seetõttu oli SWIFTi kokkulepe meie jaoks oluline vahend, millega äh, äh tappa terrorismi rahastamise vähk ja kaitsta inimesi mõlemal pool Atlandit. aga kui, kuigi mind kurvastas see, et see kokkulepe maha hääletati, ma ei olnud siiski üllatunud. parlament näitas oma jõudu ja tahtis äh, demonstreerida oma uusi pädevusi Lissaboni lepingul, aga SWIFTi kokkulepe äh, äh, läbikukkumine lõppkokkuvõttes ehk on hea, sest et see on selline äratuskell Obama administratsioonile, sest algselt tundub, et nad ei võtnud meid tõsiselt, eriti just parlamenti Ameerika diplomaadid ei tundu üldsegi hindavat eh, Euroopa Parlamendi liikmete suuremaid pädevusi. kiri, mille riigisekretär Clinton saatis president Buzekile, eh, saabus nii hilja ja paljud selle koja liikmed pidasid seda eh, parimal juhul naiivseks, halvimal juhul arrogantseks, sest et see ignoreeris seda realiteeti, kuidas meie parlament tegutseb Äh, Ameerika Ühendriigid on peaaegu nähtamatu äh, lobijõud äh, Euroopa Parlamendis, võrreldes väikeste riikidega nagu Iisrael, Taiwan, Kolumbia ja sellised gigandid nagu Hiina on investeerinud märkimisväärselt suhete loomiseks siin kojas. seetõttu on neil ka võimu diplomaatiliselt Euroopa Liidu tasandil Ameerikas ja ta ka ei suuda täita oma potentsiaali. Ameerika Ühendriikide kahepoolne saatkond Belgiasse on endiselt kahe ka,, kaks korda suurem kui äh, nende Ame-, äh, Euroopa Liidu äh, esindaja ja saadik William Kennard tundub nüüd hindavat Euroopa Parlamendi saadikute olulisust ja seda sõnumit saadetakse tagasi ka Washingtoni. loodetavasti tema ametiajal toimub suur ajahüpe meie suhetes Ameerika riikidega, Ühendriikidega ja asepresident Joseph Bideni külaskäik siia oli suur samm sellest. keegi ei taha rohkem paremaid suhteid Ameerika Ühendriikidega kui mina. järgmine kokkulepe SWIFTi osas ja PNR-i osas, mis tuleb ja see ei ole minu arvates hoopiski mitte vähem vastuoluline. proua Veržaa, palun daamid ja härrad, kallid kolleegid, me räägime veel kol-, veel kord siin komisjoni ja nõukogu mandaadist SWIFTi osas. mandaadi ettepanek, mis meile on täna edasi antud, on võtnud arvesse osa parlamendi soovidest, mida parlament välvin-, väljendas oma resolutsioonis septembrist kaks tuhat üheksa, kuid paraku kõik meie soovid ei ole rahuldatud näiteks ähm, andmete säilitamisperiood ning samuti ähm, kodanike õigus äh, andmeid muuta. ja äh, isegi komisjoni ametnikud on sellega nõus siin räägitakse tehnilistest põhjustest, et ei suudeta töödelda ähm, andmeid, nii et äh, nüüd jääb alles endiselt proportsionaalsuse probleem andmete edastamise osas. proua volinik, teie ka ise ütlesite, et mis puudutab andmete edastamist, siis äh, mured on säilinud ja mina ei usalda Ameerika Ühendriikide võimuorganite funktsioneerimist selles osas. me teame, kui suurt kahju võivad teha ameeriklased oma terrorismivastases äh, võitluses, nagu proua Sippel ütles, siin on tähtim, tähtsam kvaliteet ja mitte kvantiteet. me ootame endiselt suuremaid tagatisi selles valdkondades, et meie kodanike õigused oleks tagatud ning samuti kõikide nende inimeste õigused, kes Euroopas elavad. tööd on tõepoolest tehtud, kuid see on endiselt ebapiisav kui me räägime siin eraelu puutumatusest, siis näeme, et eelkõnelejad on siin ka mitmed, mitu korda seda öelnud, et proportsionaalsuse põhimõte ei, või põhimõtet endiselt selles kokkuleppes ei austata, suur aitäh! proua Veržan, tahtsin vaid täpsustada, et ma tean, et te olete proua äh, Veržea, aga kui me ütleme itaalia keeles honorevole ehk austatud, siis äh, viitame sama öö, äh, omadussõnaga nii naistele kui meestele, nii et tegelikult see oli võib-olla tõlgipoolne viga, igal juhul öö, mina ei üritanud kuidagi teiega, teie vastu ebaviisakas olla. nüüd palun härra Borghezio. härra president, kasutan seda võimalust selleks, et Äh, tahan rääkida siin sellest, et äh, tõepoolest Euroopa Parlament ei tohiks ka itaalia keelt ära unustada, itaalia keel on väga suuresti panustanud Euroopa kultuuri. pärast seda, kui Euroopa Parlament tahtlikult lükkas tagasi SWIFTi kokkuleppe, tekkis mul mulje, et võib-olla Euroopa Parlament ei ole päriselt teadlik selle teema kiireloomulisuses ja selles, et me ei tohi siin sugugi nõrgestada Euroopa Liidu ja terve läänemaailma soovi võidelda terrorismi vastu. tõepoolest, tasakaal tuleb tagada, siin peab tagama proportsionaalsuse, ei tohi liialt ohverdada ähm, kodanike õigusi, nende õigust eraelu puutumatusele ja ähm, komisjoni ettepanekus see üritataksegi tagada seal on, sinna sisse on võetud suur osa Euroopa Parlamendi nõudmistest, nagu näiteks see, et Euroopa kodanikel oleks võimalus kas haldusmenetluse kaudu või ka kohtu poole pöörduda ja vaidlustada otsused. me räägime läbirääkimismandaadist, mille on vastu võtnud komisjon SWIFTi teemal, siis üldiselt on see täiesti vastuvõetav Nad on üritanud tagada tõhusa ja kasuliku koostöö Ameerika võimuorganitega ja finantstehingud on suur osa võitlusest terrorismivastases võitluses. Euroopa Liit peab samuti ennast kaitsma terrorismi vastu. meil on juba väga tõsiseid tõendeid selle kohta, kui suurt ohtu terrorism endast kujutab. nii et tuleb tagada, et need andmed liiguvad demokraatlikest põhimõtetest lähtuvalt ja kodanikud peavad olema kaitstud. Neil on õigus omaendi õigusi kaitsta ja minu arvates paneb, on tänu sellele väga selgelt näha, kui suur roll on siin ka Euroopa Parlamendil. kui me räägime nüüd vastastikusest, vastastikusest finantstehingute kontrollist, see ei tohi jääda kõrvale, ameeriklased peavad samuti siin midagi ette võtma ja PNR-ist räägime juba hiljem, aga tegelikult äh, siin võib rääkida täpselt samast. suur aitäh, härra Burgetio. nüüd on sõna meie kolleegil Strasseril. härra president, äh, Frau Kommissarin, meine sehr lugupeetud volinik, daamid ja härrad. rahvapartei soovib lepingut me soovime head partnerlust meie ameerikalastest sõpradega. ja seda ka julgeoleku osas. me soovime seda kokkulepet ja soovime, et see sõlmitaks võimalikult ruttu me oleme täheldanud, et see, millega me siin praegu tegeleme, peegeldab Lissaboni lepingu vaimu rohkem kui ei kunagi varem. meil on parlamendi resolutsioon äh, septembrist, nõukogu otsus novembri lõpust, me arutasime seda teemat siin jaanuaris ja veebruaris, äh, parlament väljendas oma seisukohta väga selgelt veebruaris ja nüüd olemegi jõudnud olukorda, mis tõestab väga hästi, kui head koostööd teevad Nõukogu Komisjon ja Euroopa Parlament ja tahaksin teid südamest tänada, proua äh, Malmström. ja samuti tahaksin tänada Nõukogu, et oleme nüüd jälle öö, ähm, otsast alustanud. nii et see on heaks näiteks sellest, mida Euroopa kodanikud soovivad. Euroopa kodanikud soovivad, et me kõik koos oleksime võimelised jõudma kokkuleppele ja ähm, eriliselt pöördun siin meie austerlastest sõprade poole ning samuti Torino sõprade poole, kes istuvad siin üleval rõdul ja kuulavad, mida me räägime. loomulikult me ei ürita siin tekitada probleeme, vastupidi, me tegutseme selle nimel, et lahendusi leida ja täna juba oleme kuulnud ka erinevaid lahenduste ettepanekuid ja osa nendest olid kirjas juba ka septembrikuuses resolutsiooni, mis puudutab näiteks kolmandaid riike, andmete säilitamise perioodi või samuti andmete kustutamise võimalust ja nii edasi. ja mind üllatab see, mida ütles, ütlesid kuue esindajad ning samuti rohelised, kes ei tahtnud hääletada selle resolutsiooni poolt, aga nüüd nad jälle nõuavad resolutsiooni. nii et kutsun teid, kolleegid, üles meiega ühinema, et me kõik koos töötaksime positiivse tulemuse nimel. ma arvan, et peame jätkama oma tööd samas vaimus ja see tähendab, et peame TF TP väljaarendamist kiirendama. peame jääma ettenähtud ajagraafiku juurde. nii et see tähendab, et juba suvel peaks meil olema võimalus rääkida esimeste läbirääkimiste tulemustest. ja siin tegelikult need läbirääkimised mahuvad ka töökava sisse ja seda tahaksin ma samuti töötada. suur aitäh, härra Strasser. nüüd annan sõna kolleegile Konsile pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, suur tänu, president kui tohib, siis ma meenutaks teile, et minevikus meil on olnud negatiivseid ootusi ma meenutan, mis juhtus hääletuse ajal ja tegelikult pärast seda on juhtunud palju positiivset ja meil on nüüd ettepanek äh, lepingu osas, äh, mis on palju parem äh, kui see, mis minevikus Euroopa Liidu ja USA vahel ja loodetavasti me saame selle lepingu sõlmida enne, selle lepingu osas kokkuleppele jõuda enne suve. on näha, et USA on palju avatum, nad Äh, püüavad leida lahendusi koos Euroopaga, nad on avatumad, kui me tegelikult ennem arvasime, nii et äh, kõige tulemusena on meil parem koostöö nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. see, et volinik proua Malmström on siin ja annab meile regulaarselt teada sellest, äh, mis hakkab toimuma, äh, võtab ühendust raportööridega ja nii edasi, see on väga oluline. see aitab meil ka tagada selle, et ka tulevikus oleksid meil head kokkulepped. mis siis nüüd edasi saab? ma rõhutaksin ühte asja, mida ka teised on juba maininud. Euroopa Parlament ja ka meie fraktsioon, sotsialistid ja demokraadid, on väga huvitatud sellest, et leping sõlmitaks, et see sõlmitaks kiiresti, et see oleks hea leping, mis võtaks arvesse Euroopa kodanike huvisid, andmekaitse huvisid eelkõige. me jagame vastutust selles osas, me tahame võidelda terrorismi vastu, me teame, et nendel andmetel on väga oluline roll selles võitluses, see ei ole ainukene, aga see saab meid palju aidata terrorismivastases võitluses. meie ees paberil on mandaat, mis vastab paljudele küsimustele, mõned on siiski ka veel vastamata. hetk tagasi mõned kolleegid viitasid nendele, ehm, mõned asjad tuleb veel selgeks teha. meil on umbes kaks nädalat äh, aega, arvestades, et me äh, lennuliikluse raskuste tõttu ei saa hääletada ja see kaks nädalat on hea mõtlemisaeg. see annab meile võimaluse otsida lahendusi nendele küsimustele, millele me veel siiani vastuseid ei ole leidnud. Äh, parlamendi Äh, küsimustes, resolutsioonides on need välja toodud, ma loodan, et paari nädala jooksul leiame me vastused ja ma loodan, et nõukogu ei tee oma otsust enne seda. Kinga Kons, viimane härra Parolas. aitäh, proua Künts. järgmiseks paruness Ladford, palun. ja palju inimesi on koridoris ja palju inimesi vaatavad meid ka internetis, meil on palju pealtvaatajaid tänu uutele tehnoloogiatele ja see on väga tore. Baroness Ladford, palun. suur tänu, president. komisjon on meid kuulnud ja mandaadi eelnõu on äh, edasiminek samas kolleegid on viidanud nendele valdkondadele, kus meil on muresid, ma ei hakka neid muresid kordama, äh, ma tänan küll kolleegi proua Hennes Pleskarti suurepärase töö eest parlamendis, aga ma tahtsin midagi öelda konteksti ja edusammude kohta. Äh, viimase edusammud äh, on näiteks selle kohta, mida on võimalik saavutada, kui partnerid austavad üksteist Äh, tegutsevad koos, võtavad üksteise muresid teadmiseks. nii komisjon kui ka USA võimud äh, on meie suunas seda arusaama näidanud. ma tahaksin tänada suursaadik äh, härra Bilgenadi selle töö eest. nii et nüüd meil oleks vaja seda, et nõukogu teeks sama jõupingutuse ja võtaks vastu hea mandaadi Eh, eelmisel korral ei õnnestunud nõukogul pakkuda meile välja midagi sellist, mis oleks lahendanud eh, MEP-ide muresid eh, ajutiste lepingute osas. viimase kümne aastaga on suhted Euroopa Liidu ja USA ametivõimude suhted olnud nii-öelda juhtumipõhised selles osas, mis puudutab terrorismivastased võitlused mõnes juhul meenutavad see sellist koera kohale vilistamist või, või siis äh, meediavõitlust. me ei saa nii edasi äh, liikuda, me peame lähtuma oma aluspõhimõtetest, äh, proportsionaalsus, vajalikkus ja nii edasi. meil on vaja mm, ettevaatavat lähenemist ja mul on hea meel, et proua Malmström püüab teha just seda nii et me püüame vältida liigsekkuvaid meetmeid, eh, samas tagada ratsionaalse ja tõhusa eh, julgeolekuraamistiku, mis ei riku meie kodanikuõigusi. suur tänu, proua Ladford. ja nüüd eh, proua Judith Sargentini, kaks minutit. tänan, president ükskõik, kas me saame resolutsiooni vastu võtta või mitte, nõukogu peab meid ära kuulama. Äh, nad teavad, mida nad tegema peavad. parlament muretseb põhiõiguste ja turvalisuse kaitse osas, mis puudutab Euroopa kodanikke ja samuti andmekaitse üle. Need on põhiõigused ja mm, ei ole võimalik lihtsalt teha tasuvusanalüüsi küsimustes, mis puudutavad põhiõigusi mis puudutab äh, pildilisi andmeid, äh, mis puudutab too, töötlemata andmeid, äh, sellepärast et meil ei ole võimalik seda töötlemist enne saatmist teha, see argument ei pea vett. nagu ma ütlesin, me räägime inimeste põhiõigustest ja siinkohas me ei saa vaadata ainult kulusid. see on esimene kord, kui Euroopat käsitletakse võrdse läbirääkimispartnerina Ameerika poolt, mitte lihtsalt sellena, kes noogutab ja täidab käsku. nüüd meie äh, määrame mängureeglid ja ma öö, äh, loodan, et komisjon ja nõukogu saavad öö, äh, seda jõudu ära kasutada, nii et ma paluksin neil silmas pidada Euroopa inimõiguste hartat, mis on nüüdseks jõustunud ja seda tuleb arvesse võtta äh, läbirääkimistel mandaadi juures, ma loodan, et te saavutate edu ja ma loodan, et te kasutate seda jõudu ja autoriteeti, mida meie teie eelmisel korral andsime ja ootan, mis edasi juhtub. aitäh, proua Sargentini! järgmine kõneleja on härra Migalski. kaks minutit, palun. suur aitäh, härra president, daamid ja härrad täna on Ameerika Ühendriigid ainuke jõud maailmas, kellel on äh, multidimensionaalne võim, ülemvõim nii sõjaväeline kui majanduslik. me oleme üsna õnnelikud, et see, need on ülivõim, kes on meiega sõbralikud ses suhtetes, sest et nad põhinevad samadel väärtustel, mis meie siin Euroopa Liidus seetõttu on hea Ameerika Ühendriike toetada nende võitluses terrorismi vastu Ameerika Ühendriigid on juba aastakümneid kaitsnud eriti just Lääne-Euroopat kommunismi vastu. just tänu Ameerika Ühendriikidele oli vaba Euroopa vaba nelikümmend aastat. täna toetavad Ameerika Ühendriigid äh, tugevalt kogu vaba maailma selles, et nad jääksid vabaks terrorismist. võrreldes Ameerika Ühendriikide püüdlusi ja finantskulutusi tehnoloogia väljatöötamisel terrorismivastaseks võitluseks, arvestades seda, et seda kasutatakse ka Euroopa Liidus, on see asi üsna häbiväärne meie riikidele ja Euroopa Liidule. seetõttu on meil võimalik siin midagi ära teha ja nii ma mõistan ka seda kokkulepet, me peame aitama Ameerika Ühendriike nende võitluses terrorismiga meil ei tohiks olla selles osas mingisuguseid kahtlusi, loomulikult me peaksime säilitama kõik need reeglid, mida me juba maininud oleme, aga arvan, et äh, nõukogu komisjon ja parlament peaksid selle kõik paika panema. see, mida meil täna siin nõutakse, on meie poliitilise tahte väljendus saavutada selline kokkulepe ja ma arvan, et selline tahe peaks meil ka olema. Ameerika Ühendriigid peaksid sõlmima Euroopa Liiduga sellise kokkuleppe, mis on nii sõbralik kui ka partnerlusel põhineb. aitäh! suur aitäh, härra Migalski! proua Svensson, üks minut, palun. suur aitäh, härra president ja tänan ka nii komisjoni kui nõukogu selle progressi eest, mille te olete saavutanud, hoolimata kõigest kuna parlament tegi veebruaris ainukese õige asja, ehk siis lükkas tagasi kokkuleppe eelnõu. parlamendil on nüüd rohkem võimalusi esitada nõudmisi selle dokumendi sisu kohta, intelligentne komisjon ja nõukogu kuulaksid parlamendi poolt äh, veebruaris väljendatud reservatsioone. räägime siin oma kodanike vabadustest ja õigustest, räägime õigusriigi alusest, seetõttu ei saa me lasta töötlemata andmete, eh, võimaldada piiramatut eh, andmete edastamist, töötlemata andmete edastamist, sest et kui me valime töötlemata andmete edastamise variandi, siis satuvad eh, võimalike kahtlusalustega ühte punti ka täiesti tavalised kodanikud. on võimalik võimaldada andmete edastamist, kui on täiesti selge kahtlus konkreetse inimese suhtes me räägime siin poliitilistest küsimustest. kas meie seadusandlust äh, hakkab nüüd siis määrama tehnoloogilised võimalused või kodanike vabadus? minu jaoks on see valik ilmselge, meie õigused peaksid olema alati meie seadusandluse aluseks. aitäh, härra Paska, üks minut äh üheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kümme keeldusime ratifitseerimast äh, kokkulepet, äh, mida kasutati, kasutatakse DFDP osas, mida kasutatakse terrorismi rahastamise äh, ka võitlemiseks. põhjused on selged, me peame kaitsema inimesi, mis puudutab andmekaitset. Euroopa Liidus on üheksakümmend miljonit andmedastus kuus. Ameerika Ühendriik-, kui ei ole olemas eh, tegelikust eh, vastastikku abi, kui teine osapool ei ole lubanud samasugust kvaliteeti ja informatsiooni edastamist eh, Euroopa Liidule. paljud puudujäägid võiks eemaldada kokkuleppest, kui see oleks kvaliteetne kokkulepe, aga põhimõte iseenesest täielik äh, andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse Euroopa Liidust, see on täiesti vastuvõetamatu äh,. see on vastuvõetamatu põhimõttes, äh, kui need, äh, kui neid andmeid niimoodi töödeldakse ja säilitatakse, see asi võib toimuda ainult Euroopa territooriumil ja see peab olema vastavuses Euroopa reeglitega. pärast seda, sellist töötlemist võime me Ameerika sõpradega jagada ainult neid andmeid, mis tegelikult ka puudutavad terrorismi. aitäh, äh, härra Paška, järgmiseks härra Coelho suur aitäh, härra president! suur aitäh! siin parlamendis me kaalume kokkulepet Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide vahel, mis puudutab vastastikust õigusabi, transatlantiline koostöö on eriti oluline just nimelt, mis puudutab justiits- ning sisejulgeoleku küsimusi. mina hääletasin öö, äh, vahekokkuleppe vastu, mis puudutas finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edasiandmist. hääletasin selle vastu, sellepärast et see oli lihtsalt minu jaoks täiesti vastuvõetamatu. ma äh, põhinesin proportsionaalsusel ning samuti Euroopa Liidu finantsjulgeolekul. kuid praegu näen rahulolevalt, et komisjonil ning nõukogul on nüüd uus seisukoht eriti mis puudutab koostööd Euroopa, Euroopa Parlamendiga ja ma olen veendunud, et koos jõuame me kindlasti põhimõtete osas kokkuleppele, mis edasi juba võimaldab ka jõuda kokkuleppele Ameerika Ühendriikidega. ma loodan, et selles uues kokkuleppes võetakse arvesse kõiki Euroopa Parlamendi murepunkte, mis toodi välja meie resolutsioonis kahe tuhande üheksanda aasta septembrist. me peame võtma arvesse vajalikkuse, proportsionaalsuse ning vastastikuse põhimõtteid. peab andma põhitagatised äh, andmevahetuse osas ja eriti, mis puudutab just andmete säilitamise aega, peab panema paika miinimumperioodi, pärast mida need kustutatakse peab tagama vajalikud tagatised ka selles osas, kui andmeid antakse edasi kolmandatele riikidele ja mis on kõige olulisem, meile peab tõestatama, et need andmed on tõepoolest vajalikud selleks, et võidelda terrorismi vastu. sellepärast, et äh, vastasel juhul me ei saa oma äh, nõusolekut anda. suur aitäh, nüüd on äh, sõna proua Boskurtil, palun kaks minutit suur aitäh, härra president, proua volinik ja lugupeetud nõukogu esindaja. me liigume siin õiges suunas, loomulikult on terrorismivastane võitlus meie jaoks prioriteediks ja seepärast peame kokkuleppele jõudma võimalikult kiiresti Ameerika Ühendriikidega, aga mitte iga hinna eest. suur enamus ütles vahekokkuleppele ei Euroopa Parlamendis me ütlesime ei sellele, äh, siin parlamendis, kes me esindame viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku, sellepärast et äh, meie kodanikud lihtsalt ei soovi, et Ameerika Ühendriikidele antaks nende andmeid ilma igasuguste tagatiseta. Euroopa kodanikke tuleb kaitsta ja kui see nii ei ole, siis äh, paraku peame täheldama, et võrreldes veebruarikuuga ei ole olukord sugugi edasi arenenud. nõukogu ja komisjon peavad informeerima kõigest Euroopa Parlamenti, on väga oluline see, et ka meie muresid võetakse arvesse, mis puudutavad põhivabaduste kaitset ja isikuandmete kaitset. see ongi see kõige suurem aluskriteerium, kui me räägime andmevahetusest terrorismivastases võitluses ja ainult selles kontekstis. tahaksin teada, kuidas tagate te selle, mida on lubatud, kuidas te tagate äh, tagate proportsionaalsuse, tõhususe. kas ameeriklased tagavad meile sama, mis meie neile? me tahame, et läbirääkimised oleks detailsed, et me räägiksime detailselt Euroopa kodanike õigustest tulevase leppe puhul. me oleme analüüsinud juba ameeriklaste tõstatatud küsimusi me oleme rääkinud, et tuleb luua eraldi organ, kes vastutab selle lepingu järelevalve eest, kuid kuidas see täpselt toimib, kas võimaluse korral on võimalik pöörduda kohtu poole, tahaksin, et minu sellele küsimusele ka vastatakse. suur aitäh, palun härra Alvaru, poolteist minutit. suur aitäh. suur aitäh ka teile, proua Malmström mandaadi ettepanek, mis on meile edasi antud, näitab, et Euroopa Parlament ja Komisjon on ühel nõul. see, et Euroopa Parlament veebruarikuus kokkuleppega nõus ei olnud, sellel ei ole tegelikult absoluutselt mingit seost sellega, et me oleksime tahtnud oma jõudu näidata, see lihtsalt tähendas, et me võtsime omaks meie õlul oleva vastutuse nüüd toimuvad läbirääkimised juba uue kokkuleppe üle. me peame aga enne vastama olulisele küsimusele. mis saab partnerite vahelisest austusest, kodanike austamisest ning Euroopa Liidu õigusaktide austamisest? me oleme suutnud sellesse mandaati lisada palju selliseid asju, mis meile olid väga olulised näiteks äh, meie kodanike andmete kaitse, neid andmeid tuleb kaitsta ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumit. palju oleme rääkinud äh, töötlemata andmete edastamisest. siin tuleb endale selgeks teha üks aspekt me peame teadma, millal see probleem lahendatakse, see peab olema seal lepingu tekstis kirjas, sellepärast et muidu on meil väga raske kuidagi seda lepingut kaitsta. Euroopa Parlamendi resolutsioonis äh, räägiti ka mitmetest sellest punktist ja ma loodan, et komisjon leiab mõistlikke lahendusi. suur aitäh, nüüd palun härra Tšarnetski. ja palun jääge oma kõneaja piiridesse, teil on üks minut. Naša debatt odbywa się... Suur aitäh, härra president. see debatt toimub vaid kaks päeva enne seda, kui kahekümne seitsme liikmesriigi siseministrid samas küsimuses kohtuvad. nii et meie debati eesmärgiks peaks olema poliitilise surve avaldamine. me arutame teemat kus äh, me tahame mõjutada läbirääkimiste äh, mandaadi kujunemist USA-ga. meil on vaid kaks kuud ja üks nädal jäänud läbirääkimiste alguseni, nii et äh, see ei ole väga paindlik lähenemine, proua volinik. Te ei ole välja pakkunud alternatiivseid lahendeid. nii et tegelikult meile antakse mm, eelnõu põhimõttel võta või jäta ja see ei ole Euroopa Liidu vaimuga kooskõlas, see on ummiktee, loomulikult ma olen koostöö poolt, aga äh, kõige keerulisemad küsimused on seotud äh, üksikasjadega. minu küsimus on selline, mis juhtub siis, kui leping läheb vastuollu põhiõigustega? aitäh, härra Pahvten, palun suur tänu, härra president, mulle tundub, et komisjon ikkagi tahab veel edastada miljonite süütute eurooplaste äh, tundlikke finantsandmeid USA-le. Äh, libe komisjonina äh, peaksime selle tagasi lükkama. seda me ei saa kuidagi hallata, me ei peaks sellist lepingut üldse sõlmima. ma olen vastu ka sellele, et meie oma valitsus teeb sellist koostööd USA-ga, see teeb ukse lahti sellele, et USA-st saab meie suur vend. Äh, üheksakümmend aastat säilitatakse neid andmeid, see on kauem kui öö, äh, tavalise inimese eluiga ja mm, USA valitsust on süüdistatud ka selles, et neid andmeid edastatakse suurtele USA firmadele, mitte terrorismivastaseks võitluseks, vaid nende majandushuvides Äh, nõukogult sai komisjon nõusoleku üks päev enne Lissaboni leppe jõustumist eelmisel korral. veebruaris lükkas libekomisjon ja parlament selle kokkuleppe tagasi. Äh, see, et me nüüd uuesti seda teemat arutame, äh, näitab, et Euroopa kodanike, sealhulgas ka Walesi ja Ühendkuningriigi kodanike arvamust ei võeta absoluutselt arvesse suur tänu, proua Holmeier, kaks minutit. härra president, kallid kolleegid, erinevalt eelkõnelejast tahaksin mina südamest tänada volinike Malmströmi ja Redingut nende jõupingutuste eest, et pakkuda välja lahendused nendele probleemidele ja küsimustele, mida parlament on tõstatanud, nad on püüdnud äh, pidada selle alusel läbirääkimisi USA-ga, nii et ma olen äh, tänulik selle eest. selles äh, mandaadis on juba küsimusi, mida kolleegid tõstatasid, olulisel määral käsitletud eriti seda, mis puudutab vastastikusust ja ma arvan, et on väga oluline, et viie aasta pärast need andmed kustutataks. väga oluline on ka see, et finantskaristuste küsimus, trahvide küsimus äh, kaasataks ka arutelusse, äh, et vältida teatud andmete äh, ekstraktimist sellest kogumist kui neil on, ei ole midagi tegemist äh, äh terrorismivastase võitlusega. mis puudutab seda Euroopa TFTP loomist, siis äh, me ei peaks jätkama sedasorti töötlemata massandmete saatmist äh, USA-sse, sellel ei ole midagi pistmist usaldusega, vaid me peame näitama, et ka Euroopas on olemas tegelikult vastav pädevus äh, ja me peame tõesti püüdma tagama tegelikku vastastikusust, nii et ma paluksin komisjonil äh, mõelda selle peale, äh, kuidas oleks võimalik korraldada meie oma DFDP loomine. suur tänu. proua Fajon, kaks minutit. suur tänu, härra president. terrorism on ikkagi Euroopa Liidu julgeolekule Äh, suurimaks ohuks ja sellepärast me peame alustama läbirääkimisi USA-ga nii kiiresti kui võimalik, aga samas mitte iga hinna eest. eesmärgiks äh, selle leppe puhul peab olema Euroopa kodanike andmete kaitsmine, me peame saavutama leppe, mis võtaks arvesse inimõigusi, samuti peame lahendama töötlemata andmete edastamise küsimuse tulevikuks. kokkulepe peab olema vastastikune, see tähendab seda, et et äh, Ameerika võimud peaksid äh, ka Euroopale edasi andma sarnaseid andmeid finantstehingute puhul, juhul kui Euroopa kavatseb oma programmi luua ja mul on hea meel, et äh, volinik on sellega nõus. kokkulepe peab sisaldama rangemaid garant-, garantiisid kolmandatele riikidele andmete edastamise kohta, kas me lubame USA-l edastada neid andmeid suvalisele riigile või me seame sisse konkreetsed äh, kriteeriumid, oleks hea, kui meil oleks mingisugused tagatised selles osas. samuti oleks hea, kui andmete päritoluriigid saaksid anda äh, kinnituse sellele, kui neid andmeid edastatakse teistele riikidele, selleks peaks sisse seadma süsteemi, nii et ma küsiksin, millised ähm, milliseid vahendeid saaksime kasutada selleks, et lükata tagasi andmete edastamise taotlus kolmandatele riikidele, kui see meile ei sobi. Euroopa Liidult FTP-d ei ole, nii et meie julgeolek sõltub USA-st, aga mida me saame tagasi nende poolt, ähm, me peame ka olema kindlad selles, et et äh, meil on võimalus näiteks kokkuleppest taganeda juhul, kui me ei saa sobivaid tagatisi. Äh, meil on hirm selles osas, kui palju teised võivad äh, tungida meie privaatsusse. järgmine kõneleja, poolteist minutit, proua Cecilia Wikström. suur tänu, meile liberaalidele on teise maailmasõja lõpust olnud ähm, väga oluline pidevalt rääkida transatlantilisest suhtest Euroopa ja USA vahel, me tahame seda soodustada, me tahame tihedat koostööd, aga samas iga koostööga on seotud ka raskused ja nendest tuleb üle saada. üks nendest raskustest on olnud isiku puutumatuse küsimus, oma eraelu puutumatuse küsimus ma arvan, et aeg näitab meile, et ähm, see, et parlament selle ajutise leppe tagasi lükkas, oli hea. Äh, Euroopa Liidu põhimõteteks on avatus, läbipaistvus ja nii edasi, aga meie siin kojas usume sellesse. Äh, SWIFTi äh, lepe ei olnud täiuslik, seda tuli parandada, parlament on väga selgelt välja öelnud, mida me tahame, me oleme kriteeriumide nimekirja teinud ja kui äh, need nõudmised on täidetud, siis me hea meelega ka hääletame poolt. Äh, meil on äh, küsimusi, mis ühest küljest puudutavad julgeolekut, see on oluline, aga teisest küljest ka eraelu puutumatust. ma loodan, et meil on ähm, piisavalt vastastikust usaldust ja meie eesmärgiks peaks olema hea SWIFTi leping selline, mis tagaks äh, ohutuse, julgeoleku ja kaitse Euroopa Liidu kodanike jaoks, see on oluline, aitäh! suur aitäh, nüüd on sõna proua Sylvie Guillaume'il, kaks minutit, palun. on täiesti kindel, et me kõik oleme nõus selles osas, et terrorismirünnak terrorismivastases võitluses peab osalema ka Euroopa Liit, aga samal ajal on Euroopa Parlamendile ka väga oluline see, et oleks tagatud Euroopa kodanike õigused, sealhulgas nende andmete kaitse. sellele tuleb ikka ja jälle rõhuda ja tegelikult see sõnum ei ole siin suunatud mitte ainult komisjonile ja nõukogule, vaid ka ähm, Ameerika Ühendriikide valitsusele. tahaksin siin eriliselt välja tuua ühe aspekti see puudutab Ameerika võimuorganite poolsete andmete kasutamist ja säilitamist ja minu arvates see on ebaproportsionaalne. mille, miks on vaja andmeid säilitada viis aastat, kui tegelikult neid andmeid ei kasutata, võib-olla võiks seda säilitamise aega vähendada. tegelikult mandaadis ei, ei räägita üldse äh, andmete säilitamisperioodist, varasemas kokkuleppes räägiti üheksakümne aastasest perioodist. tegelikult peaks säilitamisperiood olema proportsionaalne andmete kasutamisega, näiteks juhul, kui seda kasutatakse konkreetses uurimises. ja tuleb ka täielikult välistada see, et andmeid kasutatakse teistel eesmärkidel kui terrorismivastane võitlus ja võib-olla saaks neid andmeid säilitada hoopiski Euroopas, mitte Ameerika Ühendriikides meile on ka väga oluline ka see, et kui nõukogu kiidab heaks komisjoni mandaadi, siis võetaks kõiki neid murepunkte arvesse. suur aitäh teile. ja nüüd on sõna proua Kriisbekil. suur aitäh. me oleme astunud olulise sammu, astusime selle kaks kuud tagasi, kui me keeldusime äh, vahelepingust, mina täna olen juba kahekümne seitsmes kõneleja ja ei taha rääkida juba sellest, mida on juba öeldud, aga siin on paljud rääkinud väga lüüriliselt, öeldud, et see samm, kui me lükkasime tagasi selle lepingu, et see oli justkui esimene hetk, kui Euroopa Parlament tõepoolest ärkas uuele elule pärast Lissaboni lepingu heakskiitmist loomulikult põhivabaduste ja ähm, kõik sellised muud teemad on väga olulised, tõepoolest see, et me kokkuleppe tagasilükkamine oli meie jaoks võit ja see oli ka väga suur äh, näide sellest, kuidas meie raportöör Janine Ennis-Blachert näitas üles tohutut vaprust. tegemist oli tema jaoks väga olulise hetkega tuleb tegelikult tuletada meelde ka veidi taustainfot, me oleme väga sõltuvad Ameerika Ühendriikidest, mis puudutab julgeolekut ja terrorismivastast võitlust ning samuti inimeste vabaduse tagamist. uues läbirääkimiste mandaadis peab leidma äh, tasakaalu, äh, peab tagama põhivabadused ja peab tagama selle, mis nii minu kui ka kõikide teiste Euroopa kodanike arvates on meie peamiseks jõuks, ehk siis Euroopa kodanike kaitsmine. meie poliitiline taha, tahe peab valima õigusriigi tee, me peame väljendama end juriidilistest põhimõtetest lähtuvalt ma loodan, et te räägite siin õigusraamistikust, mis puudutab töötlemata andmeid ja samuti ähm, andmete parandamist, andmete kustutamist ja äh, edasikaebamise võimalust, siis ma loodan, et te jääte väga rangelt oma põhimõtete juurde me peame leidma tasakaalu julgeolek, julgeoleku ning vabaduse vahel, aitäh! suur aitäh! nüüd veel kord palun, et jääksite oma kõneaja piiridesse ja nüüd on poolteist minutiks sõna härra Entšul. suur aitäh! Euroopa Liit tunnustab seda, kui oluline on maailmas terrorismivastases võitluses vahetada infot ja me toetame kõiki neid tegevusi, mis võivad aidata kaasa terrorismivastasele võitlusele ja terrorismile lõpu tegemisele. meid on valinud siia parlamenti Euroopa Liidu kodanikud ja meil on kohas, kohustus neid kodanikke kaitsta, see põhimõte on kirjas konventsioonides ja lepingutes, me ei saa siin mingisuguseid läbirääkimisi pidada. mis puudutab proportsionaalsust, äh, andmete kogum hulka samuti Euroopa Parlamendi kaasamine läbirääkimiste järelevalveprotsessi, kõik see on väga oluline. Euroopa Liit peab endale kindlustama tagatised, me peame tagama selle, et andmeid tõepoolest ainult kasutatakse selleks, et võidelda terrorismi vastu ja et äh, need äh, andmed puudutavad vaid kahtlusalaseid inimesi ja samuti peab Euroopa kodanikul olema võimalus pöörduda konkreetse asutuse poole, et vaidlustada tema andmete kasutamist. meid peab kaasatama läbirääkimiste protsessi ja see, sest et vaid niiviisi on meil võimalik tuvastada seda, kas on mingisuguseid puude, puudujääke lepingus ja panen ette, et fraktsioonides võiks korraldada äh, infokoosolekuid ja ka ähm, riiklike delegatsioonidega koosolekuid, need võiksid toimuda äh, koos meie Ameerika ametivendadega. Äh, suur aitäh! nüüd on sõna härra Charles Collinsil üheks minutiks, palun. suur aitäh, härra president see vägikaikavedu, millega on tegelenud Euroopa Parlament, Komisjon ja Nõukogu, mis puudutab SWIFTi kokkulepet, võib osutuda meile kasulikuks tingimusel, et mis puudutab infot finantstehingute kohta, siis kasutatakse neid tõepoolest ainult selleks, et võidelda terrorismi vastu võib-olla tundub banaalne seda ikka ja jälle siit üle korrata, aga kui me räägime isikuandmete kasutamisest, siis tegelikult ei ole siin miski kindel kui ähm, Euroopa, vabandust, kui Ameerika Ühendriikide luureteenistus kahtlustab kedagi terrorismis, siis ei ole tegelikult kindel, et ka Euroopa äh, ametnikud, äh, ametnikudel on see info kasutada. kui me räägime andmete kogumist ja nende kasutamist julgeolekuasutuste poolt ja samuti vastastikuse põhimõtte austamisest, siis just nimelt sellest sõltub see, kas ma toetan uut kokkulepet või mitte ühtlasi toimub, tundub mulle ka kohane see, et me mõtleksime selle üle, kuidas tagada kõik need välja toodud nõuded ja just nimelt Euroopa Parlament peaks tegema sellest ühe eeltingimuse selleks, et anda oma nõusolek kokkuleppele. suur aitäh, nüüd on sõna pooleteist minuti jooksul härra Terossal uh,. aitäh, härra president, tervitan seda debatti enne nõukogu ametlikku arutelu võimaliku komisjoni mandaadi üle ja tervitan ka seda, et komisjon on nõustunud mitmete parlamendi muredega, kui me lükkasime vahekokkuleppe tagasi. kahjuks, kuna tingimused on sellised, nagu nad on, ei saa me äh, hääletada parlamendi äh, variandi üle mandaadi eelnõust, me hääletame kuuendas mais ja kuuendal mail ja ma paluksin, et nõukogu ei annaks oma luba enne seda kuupäeva. parlamendi nõusolek on lepingu eeltingimus ja seda on ka vastavus äh, Äh, põhiõiguste hartaga igasuguste kokkulepete puhul, millele nõukogu allkirja annab. et see ja ma seetõttu ma arvan, et selline lühike viivitus oleks tunduvalt vähem kahjulik Euroopa Liidu USA suhetele kui teine tagasilükkamine. ka minul on mitmeid muresid töötlemata andmete massedastamisel ja see, selline selle üle, milline on kontroll nende andmete üles, kui nad on meie juurest lahkunud ma ei ole päris kindel, kas välja pakutu äh, nendele muredele ka vastab. ma tõesti tahan tihedamat koostööd Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, aga see koostöö peab põhinema vastastikusel austusel äh, kodanike õiguste vastu, aitäh! suur aitäh! nüüd jätkame vaba mikrofoniga ja annan sõna äh, härra Kristjan Predale härra president. nagu me teame ja nagu paljud on täna juba öelnud, on terrorismivastane võitlus meie ühiseks eesmärgiks. aga ähm, see, et olla Ameerika Ühendriikide vastu, ei ole mingisugune Euroopa projekt ja äh, selline Ameerika-vastane suhtumine ei saa sugugi tähendada seda, et esimest korda nüüd Euroopa Parlament on ellu ärganud. me ei tohi sugugi blokeerida selle kokkuleppe sõlmimist. ja äh, seepärast rõhutasin sellele, et äh, meie suhetes Ameerika Ühendriikidega peab valitsema usaldus sellepärast, et meil on ühiseid vaenlasi, kes kasutavad äh, igasugused puudujäägid Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes ära. Neid andmeid tuleb kasutada selleks, et võidelda terrorismi vastu, loomulikult on ka erandeid, näiteks äh, kui me võtame narkokaubanduse või äh, ka luureprobleemid, suur aitäh! aitäh! järgmine kõneleja on härra Seeba üheks minutiks. aitäh, kallid kolleegid. ma arvan, et on paar asja, mille me võime siit ära kustutada. meil on selline Atlandi-ülene partnerlus välispoliitika, väli-, äh, võitlus terrorismiga, aga ka koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel. Lissaboni leping on andnud parlamendile uued pädevused ja ka uued õigused ja just nende õiguste hulka kuulub ka vajadus kaitsta oma kodanikke. peame kaitsma nende elusid ja ka nende privaatsust. me tahame konkreetseid andmeedastusi äh, ma, ma arvan, et töötlemata andmete edastamine, see läheb juba liiga kaugele. me peame saavutama õige tasakaalu Äh, selle põhimõtte põhiõiguste vahel, et oleks proportsionaalsus ja vastastikusus ja vähemalt minimaalne andmeturve. tahaksime küsida eesistujalt, kus nad olid täna hommikul, kui me rääkisime kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvest ja ühest äh, olulisemast peatükist seal ja teid kahjuks siin ei olnud. aitäh järgmiseks härra Brons, palun. Important... üks äh, äärmiselt olulisi küsimusi on see, kas äh, massandmeedastus, äh, kõigi info, kas seda peaks edastama või kas seda peaks piirama konkreetsete indiviididega? on loomulikult olemas ka keskne positsioon. rahvagrupid, kes on seotud konkreetsel ajal terrorismiga, võiksid olla selle eesmärgiks näiteks kui Orkney kalamehed järsku radikaliseeruksid ja hakkaksid eh, inimkonda tapma, mitte ainult kalasid, siis peaks nende, nemad olema selle eesmärgiks. kui vananevad ülekaalulised hallid eh, kolledži õpetajad peaksid eh, panema selga dressid ja hakkama tudengite vastu terrorismitegusid korda saatma, selle asemel, et neid surnuks, igavusega surnuks rääkida, siis nemad või siis meie peaksime samuti eesmärgiks olema Äh, sellist eesmärgiks seadmiseks peetakse diskrimineerivaks, minu arvates on see ainult mõistlik. aga koheselt peaks ära äh, hävitama andmed, kes kuuluvad äh, nendele, nende inimeste andmed, kes kuuluvad sellesse gruppi, aga on täiesti süütud, aitäh. Signora Roitova. aitäh, proua Roitova, palun. mis olid see efektiivne naastrojuu poest härra president, üks tõhusaid instrumente terrorismivastases võitluses on just nimelt tuvastada finantstehinguid. paraku meie parlamendi vasakpoolsed ei olnud selle vahelepingu poolt, ilma et nad oleksid tulnud välja ähm, alternatiivsete variantidega. nüüd peab leidma endas jõudu, et äh, leida ka uued lahendused. näen, et komisjon on väga avatud ähm, see, kui antakse edasi ka üheksakümmend miljonit äh, andme üksust edasi kuus, siis see tekitab ka teatud probleeme. peab olema äh, sõltumatu õigusorgan, kes äh, austab kõiki rahvusvahelisi lepinguid ja haldab seda andmevahetust ja selleks ei peaks olema Europol. või siis peab Europoli põhikirja muutma. siin terrorismivastases võitluses aga ei tohi ka mööda hiilida äh, põhiõiguste hartast ja Euroopa kodanikel peab olema võimalus edasi kaevata, kui tekib äh, arusaamatusi. suur aitäh, annan sõna proua Jätenmägi. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Aussprache zeigt, Bürgerrechte und Terrorismusbekämpfung sind kallid kolleegid, tänane debatt on näidanud, et ei ole alati mitte kerge äh, ühtlu-, viia kokku eraelu kaitset ja võit-, võitlust terrorismiga, tahame äh, ju saavutada mõlemat. ma arvan, et komisjon endiselt tahab edastada tohutut kogust andmeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, see aeg, kui andmeid säilitatakse, on liiga pikk. lõpetuseks mul on kaks küsimust, kas see kahepoolne leping on ajalise piiranguga ja kui, siis kui pikalt ja teiseks, äh, millise aja järel andmed kustutatakse, aitäh. aitäh. Äh, te rääkisite natuke liiga varakult, aga hea küll, kõik saavad võimaluse kõneleda, järgmiseks siis proua Jäätenmägi. aitäh, äh, president, võitlus terrorismiga on äärmiselt oluline ja Euroopa Liit peab olema sinna kaasatud aga seda ei saa teha sellega, et lihtsalt trambitakse e, era-, inimese õiguste otsas. inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja peaks olema üks peamisi faktoreid ka Atlandi-üleses koostöös. oluline on, et Atlandi-ülene koostöö töötaks muidugi, aga selleks, et ta töötaks, peaks ta tege-, seda tegema mõlemal suunal ja peaks olema ka vastastikune austus. andmete vahetamine peaks põhinema indiviididel. tahaksin ka rõhutada seda, et ei ole võimalik kasutada terrorismivastast võitlust põhjendusena trampida inimõiguste otsas, sest et kui me seda teeme, siis me äh, anname terroristidele järele. aitäh, proua Nedeltševa. Merci, monsieur le president suur aitäh! tahaksin õnnitleda ka resolutsiooni autoreid, mis puudutab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist rahvusvahelist lepingut, mis käsitleb finantstehinguid. see resolutsioon tagab ühelt poolt julgeolekunõuded, aga teiselt poolt ka andmekaitse ning Euroopa Liidu kodanike põhiõiguste kaitse. nüüd mis puudutab Euroopa asutust, mis oleks juriidilist laadi, see on just nimelt võtmeküsimuseks siin, et tagada tasakaal. loomulikult tuleb tagada ka proportsionaalsus, eriti puudutab see just nimelt töötlemata andmete edasiandmist. tahame ka tõelist vastastikust, see tähendab, et Euroopa Liidu ning eh, Euroopa liikmesriikide vastavad pädevad asutused peaksid saama kasutada ka ameeriklaste andmeid SWIFT kokkulepe paneb proovile kõik meie demokraatlikud põhimõtted ja peaksime suutma nende juurde jääda, suur aitäh! Eh, aitäh! viimane vaba mikrofoni raames sõnasaaja, härra Vandekam. no? Äh, ei, te ei soovi sõna, hea küll. aitäh! nüüd anname siis sõna härra Lopez Garridole nõukogu nimel, aitäh. suur aitäh, härra president. kõigepealt tahaksin härra Siiberile öelda, et täna hommikusel arutelul mina olin täiesti kohal, nii et mind siia ametlikult küll ei kutsutud, aga ma olin siin kohal ja võtsin ka sõna. võib-olla tema ei olnud siin, sellepärast et praegu ma teda siin ka ei näe. tänane arutelu oli väga konstruktiivne. see näitab selgelt seda, et me oleme kõik koostöövalmid. kõik pooled on valmis koostööd tegema, nii Euroopa Parlament, komisjon kui ka nõukogu tänan väga raportööri proua Hennis Plaskartit. tänan, et ta avalikult kõik selle välja ütles. loomulikult kahtlemata komisjoni äh, mandaat, mis on antud edasi äh, volinik Malmströmi kaudu ja ka nõukogule antav mandaat raport võtavad kindlasti täielikult arvesse kõiki murepunkte, mis täna siin välja on toodud ja samuti võtame arvesse ka seda, mis oli kirjas resolutsioonis. tahan teile kinnitada, et need mured, need probleemid, mille te olete täna siin tõstatanud, kindlasti kujunevad osaks juhistest, läbirääkimisjuhistest, mille nõukogu vastu võtab. sellele peab alla kirjutama nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament. ja nendes läbirääkimisjuhistes on kindlasti kirjas see, mida täna ka mitmeid kordi mainiti, nimelt töötlemata andmed proua Sargentini, Sipel, Paška, De Rosa ja nii edasi ja ka teised parlamendiliikmed tõstatasid just nimelt selle küsimuse. loomulikult ei saa me äh, sugugi olla nõus sellega, et andmeid antakse edasi diskrimineerivatel alustel. siin on tegemist andmetega, mida, mille edastamist palutakse sellel konkreetsel eesmärgil, et uurida terrorismijuhtumeid või neid ära hoida või ka takistada terrorismi finantseerimist. tegemist on ka konkreetse isiku andmetega, kelle kohta on kahtlusi, kelle kohta on tõestatud, et tal on seoseid terroristidega või terrorismi rahastamisega ja öö, äh, andmevahetuse objekt ja subjekt äh, on täpselt määratud siin protsessis. kõigepealt andmeid äh, palutakse valikuliselt ning hiljem on ka järelevalve selle üle, kuidas neid andmeid kasutatakse ja seega ma arvan, et me oleme võtnud omaks lähenemise, mis võimaldab vastata kõikidele teie probleemidele. mis puudutab andmete säilitamist, äh, perioodiks on määratud umbes viis aastat, sellepärast et on ju vaja vähemasti minimal, minimaalselt aega, et tagu-, tagada tõhusus ja loomulikult tegelikult andmeid säilitatakse võimalikult äh, lühikest aega. nii et säilitatakse andmeid siiski ainult nii kaua, kui seda on vaja eesmärgi saavutamiseks ja mitte kauem. sest et äh, kauem lihtsalt ei ole ju üldse mõtet neid andmeid enam säilitada, nii et äh, andmeid säilitatakse konkreetsel eesmärgil ja vaid selle eesmärgi saavutamiseni. mis puudutab andmete parandamist, kustutamist pean ütlema, et läbirääkimisjuhised lähevad täpselt kokku volinik Malmströmi mandaadi ettepanekuga ja sellised juurdepääsu parandamise, kustutamise õigused on selles juhi, on nendes juhistes kindlasti tagatud ja ka sõlmitavas kokkuleppes tagatud. tagame juhistes ja lepingus ka see, et on võimalik edasi kaevata nii õiguslikult kui ka ähm, haldusmenetluse raames, sellepärast et äh, kas ei olnud, ei austatud proportsionaalsuse põhimõtet või äh, mõnda teist põhimõtet. proua Veržea, teie näiteks rääkisite sellest. ja loomulikult tuleb tagada absoluutne vastastikus eelmisel arutelul sellest palju räägiti, Ameerika Ühendriikidega peab kehtima absoluutne vastastikuse põhimõte. ja läbirääkimisjuhistes, mille peab heaks kiitma nõukogu ja millele ka teie nõusoleku äh, annate, läheb kindlasti kokku äh, proua Hennis Plaskarti äh, resolutsiooni ettepanekuga. nõukogu on otsustanud kiita heaks mandaadi, mis tagab Euroopa kodanike põhiõiguste kaitse ning mis järgib täpselt ka põhiõiguste hartat, Lissaboni lepingut ja ka ähm, teisi konventsioone, millele Euroopa Liit peagi alla kirjutab. suur aitäh, härra president! suur aitäh ja nüüd on sõna proua Malmströmil, palun. austatud parlamendiliikmed, jah, ma arvan, et tegemist on olnud väga konstruktiivse aruteluga, me kuulasime äh, väga tähelepanelikult, võtsime teadmiseks kõik, mida öeldi. nõukogu vastas päris paljudele küsimustele, ma lisaksin veel paar asja, sellepärast et on tõesti oluline, et asi oleks nii selge kui võimalik Ähm, Euroopa Liidul on äh, õigus äh, läbi vaadata teatud andmenäidiseid selleks, et ta, kontrollida, kas äh, nende käitlemine on vastanud kokkuleppele selleks osas, et teha selgeks, kas on otsitud näiteks terrorismi kahtlusoluse andmeid. FTP andmeid äh, Äh, edastatakse ainult siis, kui äh, ennem on teinud vastava otsuse sõltumatu äh, kohtuorgan mandaadiga püütakse tagada see, et Euroopa Liidu kodanikel oleks edasikaebamiseks äh, mittediskrimineerivad õigused, me ei tea, kuidas seda praegu saavutada, aga see on ka väga oluline, nagu nõukogu ütles, väga oluline osa nendest läbirääkimistest, me peame leidma siin ähm, äh, lahenduse äh, andmeid kolmandatele riikidele ei edastata, ainult vihjed või analüüsi tulemused, aga mitte massandmed. ja kõik see toimub ainult terrorismivastase võitluse eesmärgil. eesmärgiks on kokkuleppes tagada, et äh, rahvusvahelistel andmekaitseasutustel äh, on võimalik kontrollida, et andmesubjekti õigusi äh, kaitstakse massandmete käitlemisel peab olemas olema juba kahtlusalune terrorist ja ainult üks osa andmetest edastatakse ja sellest omakorda väikest osa kasutatakse, ülejäänu jääb anonüümseks. me püüame vähendada äh, seda äh, ähm, definitsiooni, mida üldse võib kasutada, aga on olemas ka õiguslikult siduvad reeglid, mis piiravad juurdepääsu andmetele, juhul kui kahtlusalust ei ole olemas äh, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidul on võimalik esinduslikku äh, andmekogumit äh, kontrollida ja kui mingeid probleeme tekib, siis äh, on võimalik andmete edastamine koheselt lõpetada, nii et ma arvan, et me saame tegutseda kiiresti Swiftli inglise keeles äh, ja me saavutame hea kokkuleppe. loomulikult on veel äh, küsimusi, millele tuleb leida vastused ka andmekaitse vallas ja ka teistes valdkondades, millele te viitasite. ameeriklaste lähenemine on olnud avatud, nad on valmis meiega koostööd tegema nad soovivad samuti lahendust kiiresti, aga samuti, et see lahendus oleks loominguline ja võtaks arvesse meie muresid. ma tean, et äh, järg, järgmisel nädalal äh, läheb teie lähetus USA-sse ja ka seal võite esitada küsimusi ja saada vastuseid. Äh, põhiline küsimus on muidugi see, kas me peaksime Euroopas looma oma TFTP, kas me peaksime looma uue ameti, see on väga oluline küsimus, mida tuleks põhjalikult arutada Euroopas. see ei ole osa läbirääkimistest, me peame tagama, et juhul, kui me nii otsustame, siis meil on tagatud ameeriklaste abi ja vastastikusus, aga äh, me ootame innovatiivseid lahendusi, ettepanekuid, aga see on liikmesriikide otsus, komisjon on valmis neid arutelusid pidama, aga paralleelselt läbirääkimistega. ja paralleelselt toimub ka äh, komisjoni asepresident proua Vivian Redingu töö, kes on hakanud äh, kokku panema mandaati andmekaitse osas, äh, mis pikaajaliselt puudutaks kõiki lepinguid, mis meil on USA-ga, see on ka oluline. ja nüüd lõpuks Islandi vulkaan on tekitanud palju probleeme paljudele inimestele kogu maailmas ja seetõttu teil ei ole võimalik ähm, hääletust täna pidada, mul on sellest väga kahju, aga äh, te võite olla kindlad selles, et meie oleme siin olnud kohal, meie ametnikud on kohal, me oleme arutelu äh, kuulanud, me oleme näinud resolutsiooni eelnõud, millel on nelja fraktsiooni äh, Mm, allkirjad seal all, kui lükata edasi nõukogu otsuse tegemine, siis me kaotame kaks väga olulist läbirääkimisnädalat. ma ütlesin, et ameeriklased on äh, heatahtlikud ja avatud, aga need läbirääkimised ei saa olema kerged, meil on vaja ka mõtlemisaega. me peame saama alustada nii kiiresti kui võimalik, aga samas peaksid läbirääkimised olema nii head kui võimalik Äh, ma tahaksin, et parlament saaks hääletada enne suvevaheaega, nii et me peame need otsused kiiresti ära tegema, ma palun teie mõistmist siin ja ma võin teile kinnitada, et äh, nii eesistuja kui ka komisjon on teie ettepanekuid kuulanud väga tähelepanelikult, me oleme arvesse võtnud äh, selle, mida te siin täna olete öelnud ja me ütleme seda ka ministritele edasi, suur tänu! suur aitäh, proua Malmström! arutelu on lõppenud ja nagu juba öeldud, hääletame esimesel maikuu täiskogul. ja nüüd tere äh,